The President. Good afternoon, colleagues. Eh, tere õhtust, kallid kolleegid, me jätkame nüüd oma tööga ja järgmine küsimus meie päevakorras on infotund nõukoguga. ja ma tervitan ministrit, mm, eesistujat. ja esimene küsimus on proua Blinkevitšiutelt ja see puudutab puuetega inimesi ja Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat. minister, kui te olete valmis, siis hea meelega kuulame ära teie vastuse küsimusele. Madame la présidente euh,, chers collègues. Euh, proua president, kallid kolleegid. nõukogu omistab väga